Dear President, so, liebe Kollegen. austatud kolleegid, meie istung jätkub, eilse istungi protokoll ja sellega seotud tekstid on äh, kättesaadavad teile kõigile, kas vastuväiteid on? ei ole, siis on protokoll käesolevaga kinnitatud. enne kui me